Già le prego il dossier. Very different from other sessions. Ah, no, no. Andiamo. Good afternoon, dear members. tere pärastlõunat, kallid kolleegid. Dear colleagues, dear members, please take kallid kolleegid, palun võtke istet. esimees kordab, kolmandat korda, palun istuge alustagem. Thank you. Thank you all. suur tänu. Welcome everybody. tere tulemast kõigile meie ühtsele kohtumisele. kokku on tulnud õiguskomisjon, põhiseaduskomisjon ja põhivabaduste komisjon me kõik oleme muidugi vägagi teadlikud sellest, et esimest korda tuleb rakendusele artikkel viiskümmend üks parlamendi kodukorrast. artikkel kaks, viiskümmend üks eh, Euroopa Parlamendi kodukorras annab meile võimaluse üheskoos võtta arutelule kõige pakilisemad teemad, täna selleks kokku oleme tulnudki. arutelul on nimelt Euroopa Parlamendi resolutsiooni eelnõu iga-aastase äh, ühenduse programmi osas, mis on nimetatud Stockholmi programmiks, tegemist on vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kodanike teenistuses nimekandva programmiga. algatas selle Euroopa Komisjon kümnendal detsembril võtab äh, Euroopa Ülemkogu vastu suunised vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajaneva ala suunised järgmiseks viisaastakuks, arvestades viimast Tampere programmi, mis oli siis aastateks üheksakümmend üheksa, kaks tuhat neli ja Haagi programm kaks tuhat neli, kaks tuhat üheksa, Haagi programm hakkab nüüd lõpule jõudma. Stockholmi programm puudutab äh, Euroopa Parlamendis kolme komisjoni ja arvestades seda, et Lissaboni leping äh, tõenäoliselt rakendub, vähemalt see tõenäosus on täna suurem kui kunagi varem, ja meie siis kolme komisjoni liikmed oleme otsustanud ühisresolutsiooni kokku panna. ja nagu te teate, kuula-, kutsutud on selles debatis osalema ka rahvusparlamendid, Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamenti vahelistesse aruteludesse meievaheliste suhete äh, olulisus Lissaboni lepinguga jällegi suureneb ja täna siis, nagu öeldud, tuleb esitlusele kolme komisjoni nimel resolutsiooni eelnõu härra Kasiini, kes on põhiseaduskomisjoni raportöör, härra Berlinger, kes on õiguskomisjoni raportöör ja mina ise olen Äh, õigus, äh, põhiõigust, põhivabaduste komisjoni poolt siis raportööriks. aga kõigepealt võtame vastu päevakorra. muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne teine oktoober ja komisjonile kavatseme esitada ka kaks suulist küsimust, küsimused ka nõukogule selleks, et saada selgitusi teatud küsimustes üleminekuaja osas siis selle aja jaoks, kui, kuni Lissaboni leping on äh, rakendunud, me räägime siin äh, sellest, et kogu selle valdkonna õigustik tuleb siis kolmandast sambast üle esimesse sambasse Lissaboni lepinguga kui keegi vastu ei ole, sellele on päevakord vastu võetud. ja läheme edasi kohe selle ühise äh, resolutsiooni juurde ja mina räägin siis selle resolutsiooni põhijoontest. nagu te kõik teate, Lissaboni leping, mis üsna pea jõustub, nagu ka paljud meist on juba tükk aega arvanud, kujundab ümber meie töö alused, meetodid ja struktuurid ähm, sellel nõndanimetatud vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala osas. pärast äh, Iiri rahvahääletust on Lissaboni lepingu jõustumine tõenäolisem ja selgem kui kunagi varem. see tähendab seda, et kõigepealt laieneb Schengeni kokku koostööala, nii nagu meie reformid ette näevad. Schengen toob kaasa vabaduse, turvalisuse ja õiguse ilma sisepiirideta Euroopa Liidus. see tagab inimeste vaba liikumise, kuid see puudutab ka asüüli, sisserände, rändepoliitikat ning rändevoogude haldamist ning Euroopa Liidu välispiiride kontrolli. teiseks on äh, rõhutatud selles resolutsioonis äh, põhiõigusi, põhiõigusi peetakse selles dokumendis Euroopa Liidu ülesehituse üheks alustalaks nii et selles resolutsioonis räägime me põhiõigustest ja põhivabadustest, inimväärikuse ja andmete privaatsuse kaitset. kui me räägime siis andmete kasutamisest organiseeritud kuritegevuse ja terrorivastases võitluses. kolmandaks tahaksin rõhutada seda, kui oluline on Euroopa Parlamendi suhted äh, ja kaastöö teiste liidu institutsioonidega selleks, et lõpuni ehitada siis järgnevatel aastatel seesama vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala. ja kui lubate, tahaksin välja tuua siin selle, et meie Euroopa Parlamendi saadikud kavatseme ennast äh, võtta tõsisemalt kui kunagi varem me peame uskuma ise nendesse uutesse pädevustesse, mille parlament on endale saanud kaasmenetlejana Euroopa Liidus kogu selles kontekstis. nii et kõigepealt me peame muidugi välja teenima teiste institutsioonide usalduse, me peame olema tõsiseltvõetavad ja me peame oma argumendid esitama Euroopa kodakondsete ees veenvalt ja teenima ära nende usaldusväärsuse. samas peame suurendama oma äh, suhtlust äh, rahvusparlamentide esindajatega, see ongi Lissaboni lepingu üks aluspõhimõtteid, nimelt nähakse ette pidev koostöö Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel, et tuleks juurde üks äh, demokraatlik kiht veel nii-öelda meie haldussüsteemides, kui me räägime seadusandluses, mis võetakse siis vastu Euroopa Liidus. põhiõiguste võitlemise alal, kuritegevuse vastases võitluses ja Schengeni temaatikat puudutavas. ja lõpetuseks viitaksin sellele, kui oluline on tõhususe suurendamine, kuid selle suurendamine läbi kodanikuühiskonna meie mm, õi-, õigusteadusringkondade kaasamise, kohtunike kaasamise, adokva-, ado-, advokaatide kaasamise, juristide kaasamise, kõikide nende kaasamise läbi, kes on tegevad õigusvaldkonnas sellel uuel vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal ühtlasi tahaksin ma rõhutada ka seda, kui oluline on Euroopa poliitikate rakendamist hinnata. meil on vaja objektiivset hindamissüsteemi, mis siis keskenduks seadusandlusele ja selle rakendamisele, mis on vastu võetud ähm, meie töövaldkonnas. me peame tagama selle, et äh, kohtumõistmine oleks Euroopas õiglane. me loome täiesti uue keskkonna, uue dünaamilise õhustiku ja tulemus on Euroopa Parlamendi Euroopa Parlamendis iga-aastased arutelud, kus me peaksime keskenduma nende poliitikate rakendamisele ja me tahame oma töös keskenduda põhiõiguste kaitsele Euroopa Liidus. Te võite ise vaadata seda resolutsiooni eelnõu teksti ja näha, et see, mis ma räägin, on õigus. Te võite vaadata, milline on olnud põhivabaduste panus sellesse dokumenti me näe, meie ees on täna konkreetne kalender, mille esimeseks tärminiks on kahekümne teine oktoober, muudatuse esitamise tähtaeg. tulemas on ka hääletussessioon kaheteistkümnendal novembril, kus tuleme jälle kõik kolme komisjoniga kokku ja veel üks kohtumine, kus ka rahvusparlamendide esindajad on kutsutud, see leiab jällegi aset parlamendis kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal novembril. ja siis läheb asi täiskokku kahekümne kolmandaks novembriks Strasbourgis. selline on siis meie töö ajakava, aga nüüd sõna härra Kasiinile, kes selgitab seda, milline on olnud tema komisjoni panus ja siis härra Berlingeer ja pärast seda juba siis komisjon ja nõukogu sõna ja siis arutelu, mis ei tohiks ähm, kesta kauem kui need kaks tundi, mis meile antud on, aitäh. Grazie. Questa procedura a ritmi accelerati un po' eccezionale. suur tänu. väga harjumatu on see, et asjad käivad siin nii kiiresti aga me kõik teame ka, kui tähtis on Stockholmi programm, nii et äh, seda ei tohi ära unustada ja detsembrikuus peab nõukogu saama juba dokumendid ja just seepärast on asjade seis just selline, nagu härra esimees praegu selgitas. kõik see näitab, et meil tuleb tõesti ka tähtaegadest kinni pidada. komisjon, põhiseadus komisjon tegeleb tavaliselt äh, institutsionaalsete küsimustega ja seda ka Stockholmi programmi puhul. kõik komisjonid töötasid kõigepealt välja enda resolutsiooni. ehk siis, et meil oli kolm dokumenti, mis me panime siis kokku. üheks seda tegid raportöörid. selleks, et meil oleks üks dokument, teisel koosolekul üritasime me siis sisse viia esimesi muudatusettepanekuid, mida oli kokku sada. sellepärast, et meile tundus, et esimene dokument oli liiga laiapõhjaline selleks, et seda nõukogule esitada. ka nüüdseks valminud dokument ei ole nüüd kõige lühem, aga meie arvates siiski piisavalt napp mis puudutab selle dokumendi sisu, mille, eriti seda, mida töötas välja meie komisjon, selle kohta võib öelda, et meil on väga hea meel, et parlamendil on rohkem kaasarääkimisõigust, kuid meil on siiski veel erisoove nõukogule. nimelt äh, need menetlused, mida praeguseks on juba algatatud, aga mida veel ei ole lõpetatud, sest läbirääkimised ei ole lõppenud. Nende puhul äh, toimime me nüüd Lissaboni lepingu kohaselt. nii et tegemist on äh, kaasotsustamismenetlusega, kuid äh, probleemiks on see, et me peame nüüd alustama uuesti otsast peale. peale tähtis, peale selle on tähtis veel ka see, mida ütles kolleeg, nimelt, et meil tuleb kaasata rahvusparlamendid Euroopa Parlamendi töösse. seda peaks nüüd mõistma kui äh, aseainet Euroopa Parlamendile, vaid see on lihtsalt täiendus meie tööle ja tähtis on see, et meil oleks võimalik äh, rahvusparlamentidele anda hääl, anda neile võimalus olla kursis sellega, mis siin toimub ja öelda oma arvamus. ja seda kõikide õigusloomeliste projektide puhul siis. lähimuspõhimõte on selles valdkonnas samamoodi tähtis, sellepärast et see on midagi, mis seob Euroopa Liit oma liikmesriikidega, rahvusriikidega. tähtis on siin hoolitseda selle eest, et liikmesriike ja nende huvisid arvestataks. tegemist on väga tähtsa küsimusega, sest me kõik teame, et me peame hoolitsema niinimetatud tõelise koostöö eest ja selle eest, et menetlused ei muutuks liiga keeruliseks. institutsionaalses mõttes on väga tähtis ka see, et Lissaboni lepingusse on sisse kirjutatud ka põhiõigused. detsembris kahe tuhande seitsmendal aastal parlament viitas juba sellele. põhiõiguste harta on nüüd midagi, mis on osa Lissaboni lepingust ja on siduv kõikidele liikmesriikidele. peale selle tuleb Euroopa Liidul võidelda ka võrdsete võimaluste eest nii meeste kui naiste jaoks ja, ja tegemist on nüüd dokumendiga, millel mille on ratifitseerinud kõik liikmesriigid, samamoodi nagu ka põhiõiguste harta tänu põhiõiguste hartale on inimõiguste kohtul mis asub Strasbourgis, võimalik pöörduda Luksemburgi kohtu poole. ja selles raamistikus on veel päris palju lahendamata küsimusi, millele tuleb mõelda siis, ja, ja meil on seal probleeme veel pädevuse paikapanemisega, siis on veel paar küsimust, millele tuleks tähelepanu pöörata ja mille peaks tõstatama esiteks, Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide kaasamine Eurojusti ja Europoli töösse. siin on tähtis see, et meil oleks tagatud demokraatlik kontroll mõlema teenistuse puhul. ja peale selle on ähm, välja tuldud ka üleskutsega töötada välja kõikide liikmesriikide jaoks ühine valimisseadus. ja siis on veel üks asi, mille unustasin. midagi, mis võiks ka komisjoni huvitada mõtlen siin õigus teenistust. me peaksime vaatama ka seda, et liikmesriigid teeksid ka selles valdkonnas koostööd ja võib-olla oleks meil vaja siin täiesti uut institutsiooni. mobiilsus on tõusnud, kõik inimesed, kes jõuavad Euroopa Liitu, tõttu, olgu nad siis põgenikud või asüülitaotlejad, neil on võrdsed õigused ja me peaksime tegema vahet legaalsel ja illegaalsel rändel ning peale selle on väga tähtis mõelda ka sellele, kuidas meil oleks ühtne menetlus või protseduur tegelemaks nende inimestega, kes on Euroopa Liitu jõudnud ja soovivad siia jääda. Need on kõik need küsimused, mida on tõstatatud meie dokumendis. suur tänu ja nüüd äh, härra Bellinger, palun. Ringrazio presidente. suur tänu teile. ma tahaksin rõhutada, kui oluline on see koosolek. lõpuks ometi korraldatakse kolme erineva komisjoni ühine koosolek, selle kohta võiks öelda lausa, et tegu on terve parlamendiga, tegu on väga kiiduväärse ettevõtmisega. Stockholmi programm äh, on väga oluline võimalus uue Euroopa ülesehitamisel suur tänu ka kolme komisjoni sekretäriaadile, mis mõne tunniga, mitte mõne päeva, vaid lausa mõne tunniga on suutnud väga häid, eh, väga head tööd teinud, on suutnud kokku panna eh, dokumendi, mille te varsti saate üle vaadata. nüüd see eesmärk oleks meil siis leida tasakaal ning äh, parlamendi resolutsioon eh, räägib vajadusest eh, olla kontaktis kodanikega ja seda mitte ainult eh, kuivas õiguskeeles, vaid ka rääkides meie ideaalist, meie eesmärgist, milleks on ehitada üles õiglane turg ja tugev ning turvaline Euroopa. peab leidma ka tasakaalu selle ideaali ning olemasolevate eesmärkide eh, ja ettepanekute vahel, mis eh, peaksid eh, võimalikult konkreetselt leidma vastused meie kodanike soovidele ja vajadustele meil on vaja äh, konkreetseid vastuseid, konkreetseid äh, lahendusi, samuti peame leidma tasakaalu äh, ühest küljest julgeoleku vajaduse vahel, mis on loomulik ja arusaadav, mis puudutab praegusel hetkel sadu kodanikke ja see puudutab loomulikult kogu avaliku võimu esindajaid. teisest küljest tuleb ära hoida ka risk liigsele liigsele eh, julgeoleku nõudmisele, mis võib saada ohtu eh, eh, kodanike õigused, millest on aastakümneid võideldud, millest kõige olulisem on õigus vabadusele. nagu ma ütlesin, need õigused, selle puhul peab muidugi eelkõige peale jääma Euroopa vaba liikumisõigus. punkt A kinnitab, et Schengeni koostöö on, ähm, on selle õigusele ja julgeolekule rajaneva ala äh, parim väljendus ning äh, see väga selgelt ja lühidalt näitab, ähm, milline on meie vaba liikumise põhimõtte alus. samuti me peame leidma vahendid selleks, et see mobiilsus äh, saaks reaalse väljundi ja samuti on oluline punkt, mis siin dokumendis on samuti välja toodud e, ja see puudutab siis seda küsimust, et Stockholmi programm ei ole Haagi programmi lihtne järg, vaid energiliselt ja jõuliselt öeldakse Haagi programmis. E, Haagi programm tähendas meie julgeolekupoliitika e, ühtset positiivset edasiarendamist samuti oleme me kaasanud ka Tampere eesmärki üsna palju sellesse dokumenti. me tahaksime tagasi tulla õiguse ja julgeoleku küsimuste juurde, tahaksime rääkida tsiviilõigusest, mis ning suhetest kodanike ja võimu vahel. ning sellega seoses, seoses peaks mõtlema selle peale, kuidas see meie kodanike lootustele ja eesmärkidele paremini vastu tulla. siin programmis on väga palju erinevaid punkte, mida pole kunagi tegelikult praktilisse ellu viidud erinevates Euroopa riikides ei lähe sõnadega alati kaasa teod ja see äh, nõrgendab äh, meie kodanike sidet institutsioonidega. meil on vaja äh, reaalset tegusid, mis käiks kaasas sõnadega, see tähendab äh, ka konkreetseid normatiive, mida peab rakendama, konkretiseerima. meil oleks vaja ka, et maksupoliitika käiks selle protsessiga kaasa. meil on vaja paremat järelevalvet see puudutab ka programmide ülevaatamist ja ka tulemuste kontrolli ülevaatamist. ma tsiteerin seda dokumenti praegusel hetkel. ja peame mõtlema ka selle peale, miks mõnikord meie eesmärgid ei täitu, miks meie tegevus ebaõnnestub, see on inimlik, kuid me peaksime põhjuste kallal rohkem tööd tegema ning veel põhiküsimused peaksime mõtlema selle peale, kuidas see normatiiv rakendub tsiviilõiguses. esimene punkt, see on see esiteks juba välja öeldud Strasbourgi inimõiguste hartas. me peame lihtsustama inimeste ligipääsu õigussüsteemile, ka tsiviilõigussüsteemile. me peame selle kindlasti, seda kindlasti eh, rõhutama. see peaks tähendama seda, et ei tohi unustada, et tavakodanik ähm, lihtsalt äh, jääb ekslema selles labürindis, äh, mida kujutavad endast äh, meie õigussüsteemid ja meie tsiviil, tsiviilõigus. ja mõeldes kas või igapäevaste küsimuste peale, meie igapäevaelu peale, meie e pereelu peale, tööelu peale ja nii edasi. ma räägin siin näiteks pärimisõigusest, abieluõigusest, lahutusest, kõikidest erinevatest pereprobleemidest, laste olukorrast, kõik see on Euroopa, ühtse Euroopa alustala. meil on miljoneid inimesi, kes teavad, kui oluline see küsimus on, kes teavad, et riigipiirid ei tohi pidurdada mobiilsust. mis puudutab ka, see asi puudutab ka meie tarbijatele suunatud küsimusi. see dis-, see distsipliin ei peaks äh, nende äh, tarbijate õiguste äh, küsimusega eriti tihedalt tegelema. me peaksime ka lepingu küsimustega tegelema, pangasüsteemi ka eh, tegelema ja nii edasi. peame tegelema ette, eh, ettevõtted, ettevõtlusküsimustega, samuti eh, aktsiaseltsidega seotud seadustega, sest siin on siiski tühik, seda on ka Euroopa Kohus välja öelnud ja me peaksime selle küsimusega tegelema, samuti ärgem unustagem neid aspekte, mis on seotud tsiviilõiguse täpsemate küsimustega, näiteks eh, nende vajakajäämistega, mis eh, on Rooma kahega seotud. tegu on väga konkreetsete indikatsioonidega ja näitajatega. Euroopa eh, õigussüsteem, Euroopa menetlussüsteem peab eelkõige lihtsustama ja tavainimese ligipääsu õigussüsteemile. meil on vaja vahendeid, mis seda võimaldaks. eelkõige peaks pöörama me tähelepanu lepinguõigusele, et meil oleks ühtne raamistik selle jaoks. ettevõtted ei et tohiks lihtsalt lasta ennast takistada tühja, äh, ei tohiks lasta end takistada seda äh, ebatoimivast mm, äh, õigusraamistikust. meil on, siin on räägitud sellest, et Euroopa õigus on ähm, riigiõigusest üleni, me ei saa teha saltomortaalesid, me ei saa teha kaelamurdvaid kukerpalle, me peame peame valmi-, valima sellised äh, aspektid, mis äh, meid aitavad meie eesmärgile lähemale. meil on vaja, et Euroopa õigus äh, hakkaks toimima. meil ei, me ei saa seda teha, kui meil ei teki Euroopa juriidilist kultuuri. on kohtunikke, advokaate, prokuröre, kes isegi kes äh, soovivad asjadega tegelema Euroopa tasa-, asjadega tegeleda Euroopa tasandil ja samas on selliseid kohtunikke, kes ei tea absoluutselt seda, mis äh, toimub väljaspool nende riigipiire ning äh, kui see on teadmiste puudus Euroopa poliitilise õigussüsteemi mittetundmise probleem, me peame siiski vähemalt miinimumigi Euroopa õigusest viima sisse oma ülikoolidesse, me peame midagi sellega tegema, me peame ette valmistama oma juriste isegi kui tegu on küsimustega äh, inimestega, kes töötavad ainult liikmesriigis siseselt, äh, äh, meil on vaja siiski, et neil tekiks teatud baas Euroopa õigusest. humanista Erasmo ha detto qual è l'immagine. praegusel hetkel on Erasmuse nimest saanud äh, mobiilsuse kaubamärk. me peame seda kaubamärki laiendama ka õiguslikule, õigusliku valdkonnale, sest see on aluseks, millele toetada otsused, kohtuotsused me peame vastastikuga tunnustama oma kohtuotsuseid erinevates liikmesriikides. ja seda arvesse võttes võime julgelt öelda, et äh, Stockholmi programm, mis äh, tegeleb äh, ühtsele õigusele, julgeolekule ja õiglusele vaba, rajatud alale ka on, see on miski, mida kodanikud võivad mõista. see on seotud nende eh, ka seotud eh, eeliste ja õigustega. suur tänu ja nüüd kiire mõttevahetus eh, nõukogu komisjoniga ja siis anname sõna kõnelejatele, siin vähemalt viisteist kolleegi soovib sõna võtta kes on juba praegu soovinud sõna võtta. nii et eh, kuna me peame oma ajakavast kinni pidama, siis eh, me palume, et, eh, et ei räägiks keegi kauem kui kolm minutit. nii et nõukogu nimel saab härra Nilsson. Thank you very much uh,, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees. kolme minutiga saan ma kõigepealt ainult tänusõnu väljendada kõigi kolme komisjoni aadressil ja mul on suur au osaleda sellel erakordsel kohtumisel väga pika protsessi lõpuks. ja nüüd see protsess ilmselt lõpule jõuab. ja meie kontaktid Euroopa Parlamendiga intensiivistuvad. tuletan teile meelde, et äh, minu mõlemad ministrid ko-, kohtusid alles paar päeva tagasi Stockholmis, COSAC-i raames, te olite ise ka kohal. tulemas on ühtne parlamentaarne kohtumine, minu minister tuleb jälle parlamenti novembris ja nii edasi ja nii edasi. ent see, ja see pikk protsess on lõpule jõudmas. me oleme pidevalt öelnud et meie eesmärgiks on väga ambitsioonikas Stockholmi programm, mis oleks tulevikku suunatud, oleks tasakaalus ja härra Berlinger minu meelest ütles väga ilusti välja selle, mida me selle tasakaalu saavutamisega tahame omakorda siis ära teha. me peame võib-olla natukene äh, kaugenema julgeoleku aruteludest ja keskenduma natukene rohkem ka õiguse ja vabaduse küsimustele, tagamaks siis äh, samas mitte unustades seda, et Euroopa kohal kõlgub tõeline oht turvalisusele. Lissaboni lepinguga, nii nagu ma libekomisjonis paar päeva tagasi ütlesin, äh, on nii, et äh, see leping ei ole veel jõustunud, kuid kümnendal detsembril ülemkogus Äh, kui see dokument tuleb vastuvõtmisele, mingisugust ähm, selgust me oleme siiski suutnud saavutada. sisulisest poolest ma eriti midagi ei saa öelda. Äh, me oleme selle programmi osased konsultatsioonid lõpetanud. Äh, me ei ole seda programmi veel kokku kirjutanud me tahame eriti intensiivistada meie kontakte Euroopa Parlamendiga ja sellepärast ma ka siin olen, aga kuivõrd meil on nii vajadus kui ka veendumus, eh, tuleb rõhku asutada põhivabadustele ja Euroopa Parlamendi liitumisel Euroopa konventsiooniga keskendume kindlasti üksikisiku õig-, üksikisiku õigustele. meile see sõna monitooring eriti ei meeldi Eh, hindamine võib-olla on natukene parem või see puudutab paremate kogemuste jagamist, teineteisest õppimist ja keskendub ka rakendamisele. rõhutada tahame ka läbipaistvust, avatust. nagu te teate, Rootsi eesistujariigina on vägagi pühendunud läbipaistvusele ja avatusele nii seadusloome protsessis kui ka muja, muudes küsimustes, nii et härra esimees, tahaksin veel korrata, et mul on väga hea meel siin olla, ma olen väga uhke ja kuulan hea meelega kõiki sõnavõtte. suur tänu, härra Nielsen! De Brouwer, härra De Brouwer, vabandust, komisjoni nimel. tänan, härra esimees. Hans ütles äh, äh, palju mõtteid välja, mida jagavad, äh, mida me jagame nõukoguga, eriti puudutab see tähtsust, mille omistame Euroopa Parlamendi arvamusele ja samuti ka Euroopa Parlamendi panusele selle programmi lõpetamiseks. aseesimees juba kohtus teiega, ta esitas teile meie üldised suunised, mis eh, komisjoni jaoks on olulised, eks seda kümnendal juunil ning eh, eh, ning parlamendi arvamus on siis välja öeldud ka e, resolutsiooni eelnõu projektis. ja meie dokument on aluseks võtnud siis La-, e, Haagi programmi, kuid mitte ainult, võtame alu-, uurimuse alla ka meie suurimad väljakutsed, mis meie seisavad järgmise viie aasta jooksul. Need on seotud julgeoleku küsimustega, meie, meie ühtse eh, õigusega seotud eh, alaga ja eh, samuti ka migratsioonivoogude suunamisega. loomulikult praegusel hetkel ei tea keegi, millal Lissaboni lepe jõustub loodetavasti võimalikult kiiresti ja me teame, et tegu on siis sellise leppega, mis kiirendab meie äh, tegevusvõimalusi. Eh, mäletage, need on kõik Amsterdami lepped, mis eelnes Maastrichti leppele, mis eh, andis suure panuse Euroopa poliitikate väljaarendamiseks ning eh, meie tegevuse tõhustamiseks. Lissaboni lepe aitab demokraatlikku kontrolli suurendada, see suurendab Euroopa Parlamendi võimalusi ja see võib meie ühisagendat ainult eh, parandada. ma ei hakka siin seda dokumenti ette lugema uuesti. me oleme kahtlemata väga tähelepanelikud selles suhtes, mida teie meile ütlete. me leiame, et eh, koostöö eh, selles valdkonnas peab arvesse võtma ka Euroopa Liidu reaalset olukorda. me oleme väga tundlikud selles osas, millised meie töömeetodid hakkavad olema. nagu seda ka Hans ütles samuti ka õigusloomelise töö kvaliteet on oluline ning koostöö erinevate riikide vahel. tahaksin rõhutada veel kord, et, et meie teie projektiga tutvumine tekitab meis kindlustunnet, et Euroopa Parlament ja komisjon on, liiguvad ühes suunas ja meil on ühised eesmärgid. annan nüüd sõna meie saadikutele ja ma paluksin, et te peaksite meeles, et kõnelejaid on väga palju, nii et äh, ma ütlesin, et kõnelejaid on viisteist, praegusel hetkel on äh, kõnelejate nimekiri suletud, kõnelejaid on seitseteist, ma paluksin, et te koostööd teeks. ja sõna saab härra Vussutil. Thank you, Mr Chairman and uh, suur tänu, härra esimees ja suur tänu kõigepealt selle eest, et meid äh, kokku kutsusite ähm, sellel kaunil neljapäeva pärastlõunal siia ja et kohal on ka meie rahvusparlamentide kolleegid, väga oluline, et me selle olulise algatuse puhul koostööd tegeme ja, ja räägiksin kõigepealt Rahvapartei nimel. meie oleme huvitatud kodanike Euroopast ja me tahame turvalisemat Euroopat. ma rõhutan siin äh, kohe turvalisust, sellepärast et ähm, selle resolutsioonile pilku heites tundub mulle, et turvalisusele öö, ähm, osutatav osa on natukene väiksem kui varem, jõudis see ettepanek meieni alles tund tagasi ja me ei ole rohkem saanudki teha, kui ainult pilgu heita sellele. aga kodanike Euroopa peab olema ka turvalisem Euroopa ja sellepärast on see mõõde väga oluline ja seega Rahvapartei toetab Stockholmi programmi. meie oleme huvitatud realistlikust ja konkreetsest programmist, mis kujutaks endast äh, mis hõlmaks endas ka konkreetset teekaarti järgmiseks viieks aastaks äh, vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajaneva ala loomiseks, äh, kuid see, et mis, et see oleks selline ala, mis on kodanikukeskne, seda on vaja teha mitte ainult, äh, see ettevõtmine ei ole oluline mitte ainult ala loomiseks, vaid see on oluline selleks, et sellest oleks kasu meie kodanikele, nemad peavad olema vabamad, me peame õiguse tagama nende jaoks ja turvalisuse. Lissaboni leping, äh, rahvahääletuse tulemused Iirimaal on meie meelest väga teretulnud, eriti just nimelt äh, sise- ja justiitsküsimustes äh, annab Lissaboni leping meie parlamendile suurema rolli ja suurema rolli ka meie kolleegidele rahvusparlamentides. ja muidugi on meil vaja ka rahvusparlamentide panust ja seega on väga hea, et Lissaboni leping esimest korda selle rolli ka väga konkreetselt kirja paneb. samas üheskoos peame me ka eh, nendele, peame kahele põhimõttele eh, nii-öelda konteksti andma. kõigepealt solidaarsus ja siis eh, lähimuspõhimõte. solidaarsus sellistes küsimuses, küsimustes nagu immigratsioon ja varjupaiga taotlemine. me oleme väga kaugel ühtsest, ühtsusest ja solidaarsusest, rääkimata kolmandatest riikidest Euroopa Liidu liikmesriikide vahelgi ei ole meil tänast täna tõelist solidaarsust, kuid seda tõelist solidaarsust on meil vaja tegutsemissolidaarsust. ja meil on vaja ka lähimuspõhimõtte austamist ja lähimuspõhimõte tähendab seda, et Euroopa Liidu tasandil peaksime me sekkuma, kui meil on see pädevus, kuid sekkuma me ei peaks, kui see ei ole meie pädevuses. ja siis peaks sellega tegema rahvusparlamendid. ja lõpetuseks, härra esimees, väljakutsed meie ees on üüratud, kuid see aeg on ka väga põnev ja loodetavasti kõik tunneme ennast kaasatuna sellesse protsessi olevat ja me oleme valmis omalt poolt tegema kõik selleks, et me jõuaksime tõelise vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevale alani. suur tänu, härra Moraes, teil on ka kolm minutit. suur tänu, härra esimees ja härra Pusutilli märkused olid üldised, nii ka minu omad. see resolutsiooni eelnõu, mis viimaste tundide jooksul meieni jõudis, on kindlasti dokument, mida juba kõik loevad ja näevad kohe algusest peale, et tekst on väga hästi tasakaalus, nagu ka, nagu ka härra Pusutil pean mina seda hetke väga oluliseks. härra Lopez Aguilar, te ütlesite meile, et Äh, praegu rakendatakse kodukorra artiklit äh, viiskümmend üks, äh, see on väga erakorraline kohtumine, aga erakorraline ka Lissaboni lepingu alusel, sellepärast et kõik, mis me teeme Lissaboni lepinguga, mõju, kujuneb veelgi olulisemaks ja see teekaart, millele härra Pusutil viitas, on kujunenud täna isegi olulisemaks kui varem, see on olu-, iga lõige on oluline, ma toon ühe näite, jään asüüli ja immigratsiooni ja solidaarsuse temaatika juurde kui te vaatate seda, mis on tekstis öeldud solidaarsuse kohta, siis tasakaal on saavutatud ja isegi üritatakse seda tasakaalu veelgi suurendada, kui on teatud võtmeaspektid, mida tuleks äh, muudatusettepanekutega parandada. me räägime kõigepealt uute instrumentide ja süsteemide käivitamist nendes aspektides, kus juba on süsteemid paigas, näiteks andmekaitse, aga et meil oleks vaja uusi instrumente näiteks varjupaiga taotlemise osas ma tahtsin selle näite tuua selleks lihtsalt, et näitlikustada seda, et selles tekstis on nii mõndagi, mida tuleks äh, natukene parandada, kuid see tekst on üldiselt tasakaalus, et teekaart on hea, turvalisuse, üksikisiku, vabaduse ja, ja, ja nende õiguste kaitse, kes meie mandrile tulevad, on tasakaalu saadud ja pärast Lissaboni äh, lepingu jõustumist see tasakaal kindlasti on veelgi tule, tule, tugevamatele alustel. Sotsia-, sotsialistid ja demokraadid toetavad seda teksti, kuid esitavad üsna mitu muudatusettepanekut. saagem selle tööga ühele poole veel oktoobris ja loodetavasti see tekst jääb paika järgmiseks viieks aastaks ja et me võime selle üle uhkest tunda. suur tänu, härra Moraes, härra Duff, palun, teil on kolm minutit. esimehed suur tänu tänase kohtumise korraldamise eest. suhteliselt huvitav eksperiment, et kuidas ähm, sujub äh, koostöö kolme komisjoni vahel, mille tegevuskultuur on ju erinev ja mille vastutusalad on erinevad. kuid kindlasti on tegemist ka esimese äh, nii-öelda katsega äh, täita meie lepingulisi kohustusi, nimelt panustada siis ühtsesse programmeerimisprotsessi parlamendikomisjoni ja nõukogu. vahel. ma tõesti loodan, et selles koostöös nähakse ka eh, ettevalmistust eh, vastutavate volinike kuulamistele, kes hakkavad vastutama vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala temaatika eest de detsembris, kui meil õnnestub komisjon selleks ajaks ametisse nimetada. paar märkust põhiseaduslikust vaatevinklist. mulle tundub, et me peame välja tooma selle, kui oluline on äh, selle nõndanimetatud hädapiduri menetluse olulisus. me ei toeta mitte mingisuguseid pidureid integratsiooniprotsessis, aga kui seda rakendatakse, siis meie tuumikgrupp saab kindlasti veelgi eh, tihedamalt hakata koostööd tegema. ja on väga oluline, et me valmistaksime iseennast ette, komisjoni ette ja nõukogu ette, selleks, et hakataks keskenduma põhigrupi kiirusele. põhigrupi kuuluvad siis need, kes, eh, need riigid, kes liiguvad, on valmis liikuma edasi kõige kiiremini ja kellel võib-olla on selline föderaalne valitsemistava. mõtlema peame me ka eranditele ja nende lihtsustamisele, mida naudivad, kui see on nüüd õige sõna Ühendkuningriik ja Iiri Vabariik. meie arutelud siseturvalisuse ja terrorivastaste strateegiate osas peaksid ühendama, peaksid olema paremas ühenduses äh, meie välisjulgeolekustrateegiatega. see on mõõde, mis on praegu täiesti välja jäänud ja ühtlasi tahaksin ma et me keskenduksime Euroopa Kohtu pädevuse laiendamisele, sest järk-järgult, arvan mina, mõjutab see üsna suurelt poliitikate kvaliteeti ning äh, kodanike äh, reaktsiooni nendesse poliitikatesse. ja võib-olla oleks kasu ka sellest, kui me konkreetselt paneksime paika äh, rahvusparlamentide rolli selles valdkonnas, praegu on see natukene ähmane, iga üldsõnaline Euroopa Parlamendi valimis haldusreformi äh, raportöörina kavatsen ma lisada veel ühe lõike siia sisse, mis loodetavasti on siis äh, ennetavaks sammuks nendele reformidele, mida põhiseaduskomisjon ette näeb. ja lõpetuseks. austan kõrgelt eesistujariiki, kuid ma ei arva siiski, et me võiksime olla rahulolevad ainult äh, progressi hindamisega. vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajaneva ala laienemise osas seire minu meelest on ülioluline. on peaministreid, kes peavad ennast kõige võrdsemaks, kõige võrdsemate seas. suur tänu, Diana Wallis, palun teilgi kolm minutit. suur tänu, härra esimees, äh, härrad raportöörid, ma olen peaasjalikult siin petitsioonide komisjoni nimel äh, kes tavaliselt äh, koostab sellistel puhkudel arvamusi ja paari sõnaga ma ütleksin petitsioonide komisjoni liikmena siin äh, asju, kuid ma olen ka õiguskomisjoni liige, nii et võib-olla need kaks asja lähevad omavahel segi. Äh, meil on oma töödokument olemas ja see töödokument baseerub nendel petitsioon, petitsioonidel, mida on esitatud aastate jooksul selles konkreetses valdkonnas ja näitab toob välja seega need valdkonnas, kus meie kodanikud tunnevad, et asjad ei toimi ja pole toiminud ja siit jõuamegi monitooringu ja rakendamise vajakajäämiste juurde. petitsioonide komisjon on seisukohal, et me peame karmimaks eh, muutuma ja arengutele andma aega ja ruumi ja nagu eelkõnelejad, tervitan ka mina selle ettevõtmise taas tasakaalustamist esimest korda kümne aasta jooksul minu parlamendi karjääri jooksul näen ma üht sellist dokumenti, mis puudutab vabadust, turvalisust ja õigust, mis äh, piisavalt äh, pöörab tähelepanu ka kodanike, kodanikele õiguse tagamist. nii et härra Berlingen, suur tänu teile, me peame olema tõesti kodanikele keskendunud ning või me peame sellele rohkemgi tähelepanu pöörama kui tänases dokumendis. lubage öelda ka seda, et ma olen veendunud, et kui me tahame sellist õigussüsteemi, mis on lihtne, läbipaistev ja mõistetav kodanike jaoks, siis tuleks paari sõnaga rääkida ka nendest probleemidest, mida toovad endaga kaasa erandid ehk opt-out'ide süsteemid ja taolised, teised taolised menetlused. kui ma mõtlen tsiviilseadustiku valdkonnale, siis on probleeme mille puhul praegu on parlamendil ainult heakskiitmisõigus, näiteks nagu rahvusvaheline eraõigus, nii nagu Haagi konverentsil kokku lepiti. me võiksime rahvusparlamentidega koostööd teha selleks, et natukene suuremat rolli mängida ja loodetavasti see lõppdokument ka seda peegeldab, peegeldab. kodanikuõiguste valdkonnas veetaksin tähelepanu ainult ühele lõikele, seda on petitsioonide komisjonis ka välja toodud kui pannakse laste õigused äh, ühte patta äh, kõigi muude asjadega, ei ole minu meelest õige ja see, selle jaoks on vaja minu meelest eraldi lõige välja tuua, laste õiguste jaoks siis. ja rääkida tuleb ka siis nii-öelda lagunenud perekondade laste õigustest õigus kodakondsusele, selles osas on äh, rahvusparlamentidele jäetud teatav tegevus, tegutsemisruum, aga arge, andkem see tegutsemisruum ka kodanikele, me peaksime rohkem rääkima petitsioonidest, kuid kuivõrd me oleme nüüd õigetel rööbastel, peaksime rääkima ka Euroopa kodanikualgatusest ja kutsuma üles äh, selle kiirele rakendamisele või ettevalmistamisele midagi peaks olema selle kohta öeldud ja veel kord, mulle tõesti tundub, et kui me vaatame seda, milline on olnud petitsioonide komisjoni kogemus, siis see, mida öeldakse selle resolutsiooni osas liikumisvabaduse kohta üksikisikute jaoks, ei ole piisav, võiks selle asja märksa paremini sõnastada ja veel lubage lühidalt öelda, et minu meelest tuleb rohkem ära teha selles seoses, kuidas me lahendame ebalekeelse õigushariduse andmise küsimuses, see on liikmesriikide küsimuses, kuid nad ei ole valmis rahastama eh, nii-öelda Euroopa õiguse eh, õpinguid. suur tänu, Saksamaa Bundestagi esindaja saab sõna, kuid tuletan kõigile meelde, et palun pidage kinni oma kolmeminutilisest kõneajast, proua Tikman. Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender suur tänu, härra esimees, mina tahaksin kõigepealt tänada selle eest, et ka rahvusparlamentide saadikutel on võimalus täna siin sõna võtta. nii et äh, me oleme siin Lissabonist äh, suisa ees ja mul on väga hea meel, et äh, Iirimaa ratifitseeris Lissaboni lepingu ning loodan, et meil on nüüd võimalik kiiresti teha äh, võimalikult kiiresti teha läbi viimased ratifitseerimised selleks, et meil oleks võimalik rohkem Euroopa Parlamendiga kokku tulla ja arvamusi vahetada siis Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel. nimelt sellega oleks võimalik ka Euroopa otsuste usaldusväärsust tõsta. nüüd aga asja juurde mina esindan liberaale Saksamaalt ja tegelen õigusküsimustega ja sellepärast olen mina vaadanud ainult õiguslikku poolt sellest teatisest ja mul on väga hea meel, et tagasi valitud komisjoni president Barroso on siin sise- ja justiitsküsimusi eraldi vaadanud ja mõlema valdkonna jaoks ka voliniku ette näinud, see on väga hea lähenemine mul on väga hea meel, et äh, soovitakse harmoniseerimist Euroopa tasandil jätkata, kuid ma sooviks, et äh, lähimuspõhimõte ja proportsionaalsuse põhimõte saaksid ka tõesti selle tähelepanu, mis on neile tegelikult tagatud Lissaboni lepinguga. peale selle on siin väga paljude asjadega juba alustatud, aga nüüd peaksid liikmesriigid kuidagi hakkama neid ka ellu viima ja sellepärast tuleks kõigepealt arvestada selle nüansiga ja anda liikmesriikidele aega seda teha, mitte hakata sisse viima uusi asju, tuua välja uusi asju ilma, et vanad oleksid lõpetamata. karistusõigus on minu jaoks otsustava tähtsusega, meil on vaja õiguselt siduvaid äh, miinimumstandardeid. ilma nendeta ei ole võimalik ette kujutada koostööd karistusõiguses. seega ilma miinimumstandarditeta ei ole võimalik harmoniseerida ja otsuseid vastastikku tunnustada. juba üle kümne aasta on see küsimus olnud Euroopa Liidu tegevuskavas ja sellepärast arvan mina, et Stockholmi programm peaks üheks keskseks punktiks panema just need miinimumstandardid äh, süüdimõistetutele. siis äh, on siin materiaalse karistusõiguse nõuded samamoodi toodud Stockholmi programmi sisse, kuid ma arvan, et me peaksime olema siin väga ettevaatlikud, sellepärast et Lissaboni leping on siin paika pannud vägagi täpsed kriteeriumid, millest me ei tohi kaugemale minna. väga tähtis on see, et me oleksime ühel nõul selles osas, et äh, karistusõigus on äärmuslik meede ja me peaksime olema ettevaatlikud siis, kui me karistusliigi ja karistusmäära osas sekkume, sellepärast et me sekkume liikmesriikide pädevusalasse väga tundlikus osas. mis puudutab tsiviilõigust, siis ma arvan, et me peaksime eelkõige välja töötama reeglid äh, kasutatava õiguse kohta, samamoodi nagu ka äh, otsuste täitmise kohta ja vastastikuse tunnustamise kohta. ma lugesin memorandumist, et soovitakse ka Euroopa tasandil Euroopa lepinguõigust. meil on praegusel hetk-, meil ei ole praegusel hetkel materiaalse lepinguõiguse jaoks pädevust ja Lissaboni leping ei ole seda ka ette näinud. nii et ma paluksin ka siinkohal olla väga ettevaatlik ma arvan, et äh, see raamistik, mis on välja töötatud, aitab meil õigust ühtlustada, sellepärast et äh, meie kodanikud ei saa alati õigusaktidest aru ja sellepärast on väga tähtis, et nagu siin teadises ka öeldud, meil on vaja äh, koolitada kohtunikke ja kõiki õigusvaldkonnas töötavaid inimesi. suur tänu! ja palun pidage kinni aja, kõneajast, milleks on kolm minutit. järgmine kõneleja, härra Albrecht. jah, suur tänu, suur tänu ka raportööridele selle eest, et nad üritasid kõiki komisjonidest tulnud märkusi ka teksti sisse viia. on tõesti nii, et äh, ühisresolutsiooni ettepanekus on väga häid punkte, nagu näiteks viide Tampere programmile ja ka see, et meil tuleb minna tagasi selle vaimu juurde, mis toona valitses, ehk et kodanike õigused peavad olema fookuses. siis tahaksin lisada veel tasakaalu küsimuse, mida ikka siin mainitakse. tasakaal põhiõiguste ja turvalisuse küsimuste vahel ma arvan, et me peame siin parlamendis mõtlema ka sellele, et kõike ei ole võimalik tasakaalu panna ja et on põhiõigusi, mis seisavad teistest kõrgemal ja et tasakaalul on ka alati piirid. ma arvan, et tähtis on see, et kodanikud oleksid äh, meie tähelepanu keskmes, mitte ainult turvalisuse keskmes, vaid ka põhiõiguste keskmes. mulle tundub, et siin ei ole võimalik tasakaalu saavutada, sellepärast et äh, on teatud ennetavad meetmed, mis peaksid seisma kõrgemal üldistest äh, meetmetest. ja ma arvan, et kahtlustest üksi ei piisa selleks, et kõiki meetmeid kasutada peale selle tuleb hoolitseda selle eest, et meetmete rakendamine oleks proportsionaalne. seda on siin teatises ka välja toodud, kuid need meetmed, millest me siin räägime, mis on Stockholmi programmiga ette nähtud, peaksid olema ka abstraktses mõttes proportsionaalsed. ja ma kardan, et siinkohal ei ole praegusel hetkel meil olemas proportsionaalset lähenemist turvalisuse küsimuste, julgeoleku ja äh, põhiõiguste vahel. eriti hästi on seda näha andmekaitse ja ka isiklike huvide kaitse vahel, sellepärast et meil on siin Euroopa Liidus väga palju erinevaid andmepankasid ja ma pole päris kindel, kas neid kõiki on vaja. me peaksime mõtlema selle üle, kas andmepangad, mis on teatud eesmärgi äh, nimel loodud, kas neid võib hiljem kasutada suvalisteks eesmärkideks ja et kas Europolil peaks olema juurdepääs nendele andmepankadele? me Saksamaal oleme eh, näiteks salateenistuse ja politsei üksteisest eraldanud ja seda ka väga põhjendatud põhjustel ja sellepärast me ikka ja jälle räägime sellest ja mõtleme selle üle, kas tõesti on vaja neid kokku viia. meil Euroopa Parlamendis tuleb mõelda kas Euroopa julgeolekupoliitika peab olema selline, mis lähtub alati kahtlustest ja sellepärast meie rohelised ei ütle alati, et kodanikud peavad tõestama, et nad on süütud, vaid et riik või riiklikud järelevalveorganid peavad tõestama, et need meetmed on vajalikud ja siiamaani mulle tundub, et meil ei ole mingeid tõendeid ega fakte selle kohta, et neid meetmeid kõiki oleks vaja sisse viia ja sellepärast ma leian, et me ei saa neid ka toetada. suur tänu! härra Borgetšo, kolm minutit, palun. suur tänu, härra esimees. teen lühidalt mõned märkused. analüüsi kohta nii palju, kui seda on võimalik teha, sest äh, kahjuks on juhtunud jälle niimoodi, et äh, kodanikuvabaduste komisjon sai dokumendid viimasel minutil. ma tervitan seda resolutsiooni kuna see koosolek on aga nii tähtis, on väga halb see, et need dokumendid jõudsid meieni viimasel hetkel ja seda ilma tõlketa. paar märkust. on väga kahju, et Stockholmi programmis ei ole mitte midagi öeldud ühe kõige tähtsama küsimuse kohta, nimelt terrorismi kohta. ma arvan, et seda tuleks parandada eriti mõtlen siin islamiterrorismi, mida pole mitte sõnagagi mainitud ja mõeldes, kui kompleksne on terrorioht praegusel hetkel Euroopas, tuleb see viga kohe kindlasti parandada. peale selle tuleb meil mõelda ka tehnoloogiale, sellepärast et oht kui selline kasvab iga päevaga. terroriorganisatsioonid on imbunud väga paljudesse eluvaldkondadesse ja sellepärast tuleb nad panna ka meie tähelepanu keskmesse. peale selle on näha sidemeid terrori, terrorismi, terroriorganisatsioonide ja inimkaubanduse vahel. tegemist on väga tundliku teemaga, paljud soovivad selle teema maha salata ja ma arvan, et meil tuleb lõpuks see küsimus tõstatada. ja me peaksime hakkama selle vastu võitlema suisa rohujuure tasandil siis äh, tsiviilõigus äh,, kodanikuõiguste kaitse. mina lisaksin siia ka vahenditeta inimeste kaitse, inimeste kaitse, kellel ei ole raha, me teame, et õiguskaitse võib väga palju maksma minna ja väga paljudel tarbijatel ei ole võimalik just tsiviilküsimustes pöörduda äh, vastavate organite poole, sest neil ei ole raha ja nad peavad otsima teisi lahendusvõimalusi. näiteks tihti inimesed surevad ära, enne kui neil on võimalik saada õiguslikku abi. Euroopas räägitakse tihti ka ilusate sõnadega äh, vähemuste kaitsest, aga siis, kui konkreetselt peab midagi ära tegema, siis äh, sisserändajatel või äh, ka keelelise vähemuse esindajatel ei ole võimalik saada abi, sellepärast et nende keelest ei saada aru. ja me näeme, et äh, selliste inimeste õigused tambitakse siin jalge alla. me ei tohi ära unustada, et vähemuste õigused on tähtsad aga ma kardan, et äh, ühes suures Euroopa superriigis võivad äh, vähemuste õigused mingil hetkel lihtsalt kaduma minna. ja tahaksin viidata veel ka karistusõigusele. siin ei ole mitte midagi öeldud ka ohvrite õiguste kohta. me ei tohiks kaitsta mitte ainult Aabelit, vaid ka Kaini ja nüüd proua Luutri. tänan härra esimees, suur tänu selle ühisinitsiatiivi eest, mis võimaldab meil täna rääkida olulisest komisjoni ettepanekust, mis puudutab iga-aastast aruannet ja mis puudutab ühtlasi väga palju iga-aastast äh, õigusloomelist teed. tegu on initsiatiiviga, mille tegelikuks eesmärgiks on viia äh, meie õigusloomeline töö eh, Euroopa kodanikeni ja ma ei räägi siin tegelikult ainult kodanikest. Mm, tegelikult eh, seda on siin juba öeldud. kodanikud, nagu ütleb seda Lissaboni lepe, need on eh, Euroopa Liidu riikide kodanikud, vaid see puudutab kõiki inimesi, kes elavad ja asuvad Euroopa Liidu territooriumil. me peame olema väga tähelepanelikud selle lähenemise osas, see puudutab näiteks, see on väga oluline peatükis, mis puudutab asüüli ja immigratsioonipoliitikat. minule tundub, et, et seda, sellest libisetakse komisjoni dokumendis üle, sest ühest küljest räägitakse seal solidaarsusest, teisest küljest sellest, mis puudutab legaalset immigratsiooni. räägi-, keskendutakse eelkõige tööjõuturule. minu meelest selline lähenemine eh, seda lähenemist ei tasakaalustada ka meie resolutsiooni projektis isegi vastupidi, ma ütleksin, sest äh, siin äh, räägitakse solidaarsusest äh, ja samas lisatakse selliseid uduseid sõnu nagu raskustes olevate inimeste aetamine, aitamine. iga in, igal inimolendil on õigus seadusele seaduse kaitsele ja mina leian, et see lähenemine peab saama eh, lähemat eh, käsitelu meie resolutsioonis, samuti peavad sellega tegelema nõukogu ja komisjon, minu meelest on see väga tähtis. seda eh, aspekti ei hinnata piisavalt meie resolutsiooni projektis. kui ma vaatan neid väljakutseid äh, millest me kõik teadlikud oleme, siis äh, resolutsioon ja meie äh, poliitilisest sõnavaht, mis selle ümber käib. minul tekitab see tunne, et me ei tee piisavalt hästi oma tööd ja me ei ähm, tegele oma vastutusega. Äh, nimelt siis ei tööta äh, välja selliseid äh, seadusi, mis mitte üksnes ei, mis mitte üksnes kattuks äh, rahvusvahelise õigusega, vaid mis tõesti äh, aitaks reaalselt neid inimesi, kes ei ole kodaniku staatuses Euroopa territooriumil. suur tänu, härra Anstrom. kaks, kolm minutit. No word from Mr Engström then. proua Belje, palun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 mina olen Poola Seimi ehk siis Poola parlamendi alamkoja eh, õigusasjade komisjoni liige. mul on väga hea meel, et Rahvusparlamendi liikmeid on kaasatud eh, selle resolutsiooni teksti. me, mul on tõsine põhjus sellel eh, arutelul osaleda, sest ma olin siseasjade minister Äh, Poolas üsnagi mitu aastat, äh, seda sel hetkel, kui Poola astus Euroopa Liitu ning minul on üks küsimus. me teame Tampere programmist äh, mida, seda ja teist, me oleme tuttavad Haagi programmiga, kuid rääkigem nüüd ausalt, see, nende programmide rakendumine on olnud üsnagi kõhklev ja mida me siis täna, mida me praegusel hetkel teeme? räägime Stockholmi programmist, me räägime vabadusest, julgeolekust ja õigusest, kuid kas me ei korda mitte sedasama juttu kogu aeg? keegi seda juba ütles, Poola jaoks on see küsimus väga tähtis. ta, see peab käima käsikäes kogu ida programmiga Poola idapiiri taga on Valgevene. see on kõigest saja kilomeetri kaugusel Poola pealinnast ning teisel pool seal piiri valitseb diktaator ja Bel-, valgevenelastele on väga raske Poolasse pääseda, sest neilt nõutakse viisat. luure teenistused, politseiteenistused, meil on Europol, kes on seotud terrorivastase võitlusega, meil on organisatsioonid, mis võitlevad korruptsiooni vastu ning nad kasutavad äh, salajasi meetodeid selleks, et äh, kuritegevuse vastu võidelda. selle kohta pole siin sõnagi öeldud, kuid need äh, salajased meetodid, nagu me väga hästi teame, viivad paratamatult inimõiguste rikkumiseni. mitte ükski liikmesriikidest, võib-olla välja arvatud ehk Ühendkuningriigid, ei saa täpselt kindlaks teha, kus, millises valdkonnas äh, on luureteenistused inimõigusi rikkunud. mina arvan, et meil oleks vaja vahendeid, mis aitaks meil sellise salatsemise lõpetama. Äh, me peaksime võimaluse korral rahumeelselt iga juhtumit eraldi uurima ja me peame kindlaks tegema, et inimõigusi ei ole rikutud. see oleks eh, võib-olla ka pidurdavaks teguriks eh, Eh, salateenistuste töötajatele ja see võib-olla ka vähendaks eh, levinud inimõiguste rikkumist ning minu järgmine punkt on seotud kodakondsusküsimustega. ja tsiviilõigusküsimustega ning nende omavahelise seosega. vastastikuse tunnustamisega mm vastastikuste kohtuotsuste tunnustamisega. me ütleme siin, et Lissaboni leppe raames, mis loodetavasti varsti rakendub, mina ütlen seda kui poolakas, me oleme härra president Kants Tšetšinskile aasta aega juba öelnud, et ta lõpuks ometi alla kirjutaks, sest me oleme äh, ratifitseerinud juba selle leppe ja meil on vaja lihtsalt allkirja ja kui Lissaboni lepe rakendub, siis äh, hakkab kehtima ka Euroopa kodakondsus. ning äh, see tähendab seda, et äh, tuleb tunnistada vastastikku kohtuotsuseid. ma näen, et ma olen üle aja rääkinud. aitäh, härra esimees, aitäh, et mulle sõna andsite. ja härra Dias de Mera, palun. suur tänu teile ning tahaksin tervitada siin kõikide komisjonide esimehi ning tahaksin tänada teid neid selle eest, et me kasutame artiklit viiskümmend üks, mis võimaldab meil koostööd teha. väga palju on olnud kasu eh, pro, eh, Haagi programmist ja tegelikult on juba kümme aastat ju selle, nende küsimustega väga eh, tõsiselt tööd teinud ja programm, Stockholmi programm tõstatab samuti keerulisi küsimusi, millega peab tegelema. meil on nüüd äh, vaja, meil nüüd tekib ju parlament, kes tegelikult hakkab tegelema õigusloomelise tööga, sest äh, meil on äh, nüüd volitus tegeleda ka muude küsimuste kui eelarve küsimustega. siin on vaja tõesti väga palju edasi liikuda tsiviilõigusküsimustes nagu seda ütles härra Berlinger. samuti on vaja, nagu ütles seda ka Bundestagi eh, kolleeg, on vaja ka karistusõiguse osas eh, edasi liikuda, on vaja kaitsta eurot. tegu on meie ühisvaluutaga, kuid see on ka meie eh, majandusliku ühtsuse, rahandusliku ühtsuse sümbol, seda peab kaitsma ja me oleme, peame tegema seda võimalikult konstruktiivselt, võitlema kuritegevuse vastu, selles osas äh, ühis, no, on vaja väga palju ära teha, terrorivastases võitluses me e, me selle vastases võitluses efektiivsed, kuid samas e, ennetustöö tegemisel seda mitte. kuussada, e, kuussada terroriataki, rünnakut toimus kahe tuhande seitsmendal aastal, seda on liiga palju. Europoli ja in-, ja Eurojusti koostöö on väga oluline, kuid see peab käima parlamendi kontrolli all ja ma olen selles osas nõus ka meie eesistujaga e e e. samuti koostöö tegemine migratsiooniküsimustes. me oleme teinud juba ühisdeklaratsiooni, me peame liikuma juba ühispoliitika suunas migratsiooniküsimustes. samuti on meil vaja efektiivset, ühtset võitlust illegaalse immigratsiooni vastu. Euroopa Liidu territooriumil elab üheksa miljonit illegaalset immigranti. me peame ühiselt kaitsma Euroopa Liidu välispiiri. nii et ei ole mõtet rääkida ainult Frontexist, me peame kaasama liikmesriigid ja, ja me peame Frontexit rohkem aitama. meil on vaja ka eh, rohkem tõhusamat rahvusvahelist kaitset, meil on vaja paremat asüülipoliitikat peame olema vaja rohkem solidaarsust. meil on vaja ka tõhusamat andmekaitsesüsteemi. meil on vaja ka põhiõiguste süvendatud kaitset. mida rohkem on meil vabadusi, seda turvaliselt me võime elada, nii et härra esimees, ma olen oma kõneaja juba ületanud, nii et ma loodan, et me teeme kõiki efektiivseid ettepanekuid enne kahekümne teist. Gracias ja nüüd saab sõna proua Sargenti. proua Sergent, Sargent, kas ta pole siin? okei okay., then Mrs McAvey, three minutes. proua McAvey, kolm minutit. Thank you, chairman. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin kolleege teavitada sellest, et Euroopa Komisjon viis läbi Stockholmi programmis kaetava osas läbi ka avaliku konsultatsiooniprotsessi, esitati umbes nelikümmend küsimust. üks nendest küsimustest oli ja ma tsiteerin, kas te arvate, et Euroopa Liit peaks kõikidele kodanikele tagama võrdsed õigused kriminaaljuurdluste puhul kaheksakümmend viis koma neli protsenti vastanutest ütles selgelt jah ja ne-, sellele on viidatud ka täna esitatud resolutsiooni eelnõus ja see kõik näitab seda, et see on meie jaoks preso-, re-, prioriteetne ja et me vastame nii äh, kodanike soovidele. veel üks küsimus ja ma tsiteerin taas, äh, kas Euroopa Liit peaks rohkem tegema ära korruptsioonivastases võitluses ja kaheksakümmend kaheksa koma üks protsenti inimestest ütles jällegi selgelt jah ja ma ütleksin, et äh, see on ka neljakümnest küsimusest kõige rohkem jah-hääli saanud küsimus. aga seda sellest esimeses äh, resolutsiooni eelnõus kirjas ei ole. ja nagu me kõik teame, sellepärast me kõik siin ju tänagi oleme, et me saaksime äh, vastata inimeste murekohtadele, ja ma tahaksin, et meie parlament saadaks sõnumi välja, et me toetame läbipaistvust, ühtsust ja väärikust Euroopa Liidu liikmesriikides, liikmesriikides äh,, institutsioonides ja kolmandates riikides ja sellepärast ma toetan igasugust äh, võitlust äh, selle vastu, mis neid eesmärke õõnestab. meil on lisaks sellele kaitseme ka inimõigusi ja tagame turvalisuse meie kodanikele ja sellepärast äh, peaks äh, resolutsiooni eelnõus äh, esitama ka sellekohased viited ja ma esitan ka muudatusettepanekud. härra Alvaro, palun kolm minutit. suur tänu, härra esimees see probleem sellise dokumendiga nagu Stockholmi programmiga on see, et ta ei ole konkreetne siin on kolmkümmend kaheksa lehekülge ja siia on ühte poti pandud kõik, mida igaüks võib äh, tähtsaks pidada, nii et äh, väga raske on midagi konkreetset välja töötada nüüd nii meie kui ka liikmesriikide jaoks, kuid vahel on lihtsam äh, õigusloomest aru saada siis, kui vaadata seadustesse. vaadake, mis meil siiamaani on, terrorismivastane võitlus on seal vägagi hästi meil reguleeritud siis mis puudutab islami ohtu, Europoli raporti kohaselt kahe tuhande kaheksandal aastal ei toimunud ühtegi terrorirünnakut Euroopas, kus oleks olnud äh, islamiterroristid selle põhjustajaks. kokku oli kuussada rünnakut ja põhiliselt olid äh, nende läbiviijateks ebaristlikud organisatsioonid. nii et äh, võib-olla tuleks siin liikmesriikidel siiski oma koduriigis paremini ringi vaadata ja jäägem ikkagi tõsiasjade juurde, ilma et me hakkaks siin muinasjutte levitama. tähtis on see, et sellel programmil ei ole mitte mingit fookust. on väga raske siit sõnumit leida, mida oleks võimalik ühe lausega sõnastada, kui me soovime kodanikele selgitada, mis asi on Stockholmi programm mis asi see on, kas soovitakse vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala laiendada või? aga seda tegid juba Tampere programmid ja Haagi programm ja seda kõik otsustati juba Thessalonikis. nii et ma arvan, et meie ülesandeks siin praegu oleks Euroopa Parlamendina koos rahvusparlamentidega sõnastada, mis on meie eesmärgipüstitus. me tahame kõik rohkem vabadust, me tahame kõik rohkem turvalisust, aga ma ei usu, et see peaks olema meie põhisõnumiks. mis on siis puudu? puudu on nimelt see, mida siin ka juba komisjon valmis, järelevalve ja hindamine. järelevalve on rakendamisel, rakendamise saatmine nii-öelda, siin on meil vaja tõesti ka parlamendi abi, mida siiamaani ei ole tehtud. vaadakem seda, mis kahe tuhande viiendal aastal vastu võeti. neli aastat hiljem saadetakse laiati küsimustikud, mis välja töötati kahe tuhande viiendal aastal. ja kuna ma olen komisjoni ekspertide komisjonis, võin ma teile praegusel hetkel öelda, kuidas asjad on. kui me tõesti raha oleme ette näinud, siis ei tähenda seda, et see raha oleks kohale jõudnud selles, kui meie oleme selle otsuse vastu võtnud. ei, seadusandja peab tõesti ka järelevalvetööd tegema. ja kohe lõpetan mul oleks väga hea meel, kui meie mõtleksime selle üle, see on nüüd küll esimene ko kohtumine, kus me kõik kokku tuleme sellel ametipäeval, kuid oleks väga hea, kui me mõtleks, kuidas meil oleks võimalik koostöömehhanisme välja töötada rahvusriikide Euroopa Parlamendi vahel ja sellist koostööd, mis läheks kaugemale kui see, mis on Lissaboni leping ette näinud. näiteks lähimuspõhimõtte kontrollimiseks, mis on Lissaboni ettepanekuga ette nähtud, on kaheksa nädalat, aga see ei ole realistlik me ei saa kolleegidelt nõuda, et nad nii lühikese aja jooksul nii sügavalt saaksid eh, kaevuda ühte teemasse. sellepärast oleks väga tähtis, et me töötaksime välja parema mehhanismi, me võiksime neid kohtumisi ka varem koha, korraldada ja rohkem korraldada. ja selle programmi kõige tähtsamaks asiks, olgu ta nimi nüüd Tampere või Haagi programm, kui me vaatame Haagi programmi, siis on seal väga palju kirjas ka seda, mis on siin meil tuleb lihtsalt eh, need lüngad, mis selle programmiga avatakse, uuesti sulgeda, sellepärast et kui me näitame üles piisavat tahet, siis on meil võimalik kõike lahendada. suur tänu, härra Prons ja palun, teil on kolm minutit, pidage sellest kinni. Kingdom we've got. Suurbritannias on mitu erinevat õigussüsteemi, kuid eelkõige eh, Inglismaal ja Walesis on meie lepingu seadus, lepinguõigus üle neljasaja aasta juba arenenud, seda on arendatud edasi ka kohtupraktika abil iga juhtumi kaupa. ning eh, sellega seoses suhtutakse umbusklikult eh, Euroopa võimaliku eh, lepingu seadusesse või õigusesse. kui me räägime õigusküsimustest, kodanike õiguste kaitsmine on tervitatav, kuid äh, samas foobiate ärgitamine ei aita kuidagi ja me peame siiski ära hoidma rünnaku inimeste demokraatlikele õigustele. suur tänu. härra, proua Moorvai, palun, kolm minutit. tänan, tahaksin välja pakkuda ulatusliku demokraatliku arutelu migratsioonipoliitika küsimustes. sest praegune poliitika ei eh, peegelda inimeste tegelikke kogemusi kummalgi poolel. tahaksime tegeleda inimestega, kes on tegelikult seotud eh, immigratsiooniküsimustega päritolu ja vastuvõturiikides me peame kaitsma kõige vaesemaid eh, inimesi, kes elavad kõige vaesemates eh, piirkondades, kus on palju sotsiaalseid pingeid, mille on põhjustanud ebaõiglased, ebaõiglased eh, migratsioonipoliitika, samuti me peaksime lõpuks ometi ma loodan, et see ei ole liialt radikaalne mõte, me peaks kuulma ka neid riike, võtma kuulda ka neid riike, mis on nii-öelda päritoluriigid, me peaksime kuulma maaelanikke, naisi, ehm, peame kuulama ära, mida nemad arvavad praegusest olukorrast, kas nad eh, on tõesti nii rahul, kui meie arvame, et nad on. lihtsalt eh, sellepärast, et, et nad majandusliku ebaõigluse pärast peavad oma kodumaa maha jätma oma kultuuri maha jätma, nad peavad oma perekonnad selja taha jätma praegune status quo on väga ebaõiglane, miks? sest äh, status quo järgi on äh, kaks äh, kategooriat riike, rikkad ja vaesed ja vaesed riigid on need nii-öelda arengumaad, mis ning ka minu kodumaa Ungari on IMF-i haardes, sest oma, meil on suured võlad, nii et me eh, jagame arengumaade saadust mõnes mõttes. ei, põhimõte on selle, selleks, et ellu jääda. Mm. on Äh, inimestel vaja oma kodumaa peha, selja taha jätta, oma kallid inimesed selja taha jätta ning tulema, peavad tulema liikme, suurtesse riikidesse lihtsalt selleks, et ellu jääda. see on ebaõiglane ja me peaksime tulema kogu migratsioonipoliitika äh, alustalade juurde ja peaksime küsima, kas me ei peaks äh, globaalset majanduspoliitikat muutma Maailmapanka, Valuutafondi, IMF Eh, F-i. vabandust, ähm, me peaksime äh, mõtlema selle, mis on äh, migratsioonipoliitika taga ja me peaksime võitlema inimeste eest, kes soovivad jääda oma kodumaadele, oma äh, kogukondadesse. me ei peaks mõtlema ainult raha ja kasumi peale selleks Eh, mõelda, ütleme, et me peaksime mõtlema rohkem inimese peale, kogukonna peale. me peame mõtlema, lähenema asjale õigluse seisukohast, peame kogu selle debati ümber mõtlema, mõtlema tegelike inimeste peale, keda migratsioon tegelikult puudutab. suur tänu ja härra Mendes de Vigo, teil on kolm minutit, kas tänan. ma tuleksin tagasi selle juurde, mida ütles härra Alvaru, see on väga huvitav. üks oluline punkt. mina mõtlesin ilmselt sama asja peale, kui ma neid lõputuid koridori mööda siiapoole kõndisin. tegu on hea punkt, dokumendiga, seal on nelikümmend punkti kuid äh, sellises küsimuses on väga oluline äh, kommunikatsiooni aspekt. kui minu käest küsitakse, mida te,, millega tegelikult, tegelikult Stockholmi programm, siis mul ei oleks äh, võimalik selgitada härra De La Caiele, millega siin on tegu. me peaksime mõtlema selle peale, et siseturu edu Eh, oli seotud, oli seotud sellega, et kaubad, inimesed eh, ja teenused võisid vabalt liikuda. see on, oli hea eesmärk ja me peame ka Stockholmi programmi eh, korral peab samuti samas suunas liikuma. härra Alvaru andis mulle häid mõtteid. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas seda head resolutsiooni veel paremaks teha, et me suudaks äh, paari lausega selgelt välja öelda seda, mida me tahame, mis on kodaniku jaoks oluline ning eh, mis puudutab eh, rahvusparlamentide liikmeid, siis samuti leian, et on väga oluline neid kaasata. Eh, kaheksa nädala jooksul peavad parlamendid samuti tööd tegema, kuid tulles nüüd härra Alvaro ettepaneku juurde, mina arvan, et võib-olla kuna võib-olla me võiksime sellise koostöö võimaluse eh, teha koostööd eh, Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide komisjonide vahel, muuta osaks kodukorraks see, kodukorrast see, ma arvan, tooks ainult häid tulemusi. aitäh, härra esimees. aitäh, härra Mendes de Vigo, ma arvan, et me hakkame nüüd selle eh, esimese punkti lõpupoole jõudma oma päevakorras, nii et võib-olla peaksime nüüd kuulma Eh, selle parlamendi kolme liikme äh, arvamusi, me, meie arvamusi, kes me selle resolutsiooni kallal tööd oleme teinud ning ma tahaksin nüüd pärast nende sõnavõttude lõppu äh, välja öelda kolm mõtet. esimene puudutab seda artikli viiskümmend üks äh, edukat kasutamist, seda me ei tee viimast korda, meil on tööprogramm, me teeme koostööd lähiajal juba edasi. me kohtume kaheteistkümnendal novembril, hääletame seda resolutsiooni, arutame ka muudatusettepanekuid, kohtume ka kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal novembril Rahvusparlamentide liikmetega ning loomulikult me seda resolutsiooni ka lõpuks hääletame Strasbourgi eh, täiskogul kahekümne kolmandal novembril, kuid lisaks sellele tuleb pöörata tähelepanu sellele, kui oluline on Stockholmi programm võttes äh, arvesse Euroopa Parlamendi rolli tugevdamist, äh, eriti sellises olulises küsimuses, nagu seda on inimeste, kodanike äh, õiguste ja vabaduste kaitset. härra Mendes de Vigo küsis, kuidas me võiks paari sõnaga kokku võtta Stockholmi programmi. kindlasti võiks öelda, et igasugune selline lause peaks sisaldama sõnu õigused ja kodanikkond, sest kokkuvõttes sellest on ju jutt. Stockholmi programmil on tohutu potentsiaal. me peame selle abil legitimeerima Euroopa ülesehitust meie kodanike ees, keda me esindame kui me räägime kodanike õiguste ja vabaduste tugevdamisest, siis me tähendab, räägime ka sellest, et me soovime neile pakkuda suuremat julgeolekut ning äh, sellega seoses meie kolm autorit pidevalt üritasime säilitada oma töös seda äh, tasakaalu äh, vabaduste ja julgeoleku vahel. see on väga keeruline valik ning see on pidevalt olnud meil päevakorras selge on see, et see tasakaal nõuab meie parlamendilt palju enamat, kui Lissaboni lepe eh, rakendub, sest Lissaboni lepe tähendab seda, et me parlamendi rolli, eh, roll tugevneb rohkem kui ühegi teise institutsiooni oma ning eh, samuti see tähendab ka seda, et meie kindlasti üritame rohkem garanteerida suuremat äh, kaitset äh, õigustele ja vabadustele, mis ei ole pärit ainult terrorismi vai- ja äh, kurjategevuse poolt, vaid see puudutab ka meie tähelepanelikkuse, valvsuse kadumist, inimeste õiguste ja vabaduste kahanemisel, see on küsimus, mis puudutab mitte ainult liikmesriike, vaid see y no compitiendo a la baja a escala europea. Eh, me peame kontrollima, et eh, see eh, olukorra halvenemine ei toimuks Euroopa tasandil. me kõik oleme võtnud arvesse kõiki neid muudatusettepanekuid, millest siin räägiti. kahekümne teise oktoobrini on teil võimalik muudatusettepanekuid esitada ja me kindlasti väga avatud ootame neid muudatusettepanekuid teeme ka koostööd äh, kõigi fraktsioonidega selleks, et tegu oleks mõistlike muudatusettepanekutega ja tahaksin teile öelda ka seda, et see tekst, mille täna teile esitasime, on äh, läbi teinud juba erinevaid muudatusi ning tema eestlamane versioon oli loomulikult palju äh, pikem ning oma koosolekute käigus äh, me lühendasime seda teksti ja sisu tihedamaks samuti ning paljud eh, spetsiifilised näited vajaduse kohta kolmandate riikidega koostööd tegema eh, selleks, et Euroopa solidaarsust suurendada, vähendada eh, ebavõrdsust päritoluriikides. ning sellega seoses muidugi see tekst alguses ei olnud eriti väljendusrikas see puudutab ka terrorivastast võitlust, ennetustöö tegemist ning terroriohvrite kaitset, nii et nii et kokkuvõttes muutus see tekst palju konkreetsemaks, täpsemaks ja detaili, detaile muutus vähem, tekkis vähem ning põhiline küsimus on siin selles, et selline kodanike jaoks raskesti mõistetav nähtus nagu koos eksisteerimine, teine ja kolmas sammas, need äh, kõik äh, on, hakkavad oma aega ära elama ja Lissaboni leppe täieliku rakendamise korral ehm, kogu see eh, Euroopa aki raamotsused, eh, suured edusammud. peame Euroopa kodanikele selgitama, et eh, meie tegevusel on mõte taga, meil on vaja suuremat turvalisust, suuremat julgeolekut äh, ja meil on vaja Euroopa kesksemat tulevikku, see tähendab seda, et eh, me peame võtma tõsisemalt oma kohustusi kodanike eest ning kuulame ära nüüd teiste komisjonide esimehed, ärgem unustagem. Eh, kahekümne teisel oktoobril on viimane tähtaeg muudatusettepanekuid esitada. aitäh. Grazie Presidente, ma ho poco da härra Kasini, suur tänu, härra esimees. suur tänu ka teie selle kokkuvõtte eest, me, meie asi on nüüd jääda ootama muudatusettepanekuid, me võtame need kindlasti teksti koostamisel arvesse. mind jahmatasid äh, mõneti osad tänastest kolleegide märkustest see dialoog täna pärastlõunal oli väga rikkalik ja väga palju pöörati tähelepanu tsiviilõigustikule. ja selle, räägiti palju sellest, et äh, varaõigust on väga raske harmoneerida Euroopas, kriminaalõigust, aga kui me räägime tsiviilkoodeksist või vabandust, siiski kriminaalõigusest, siis võib-olla Lissaboni lepinguga osutub võimaluks, võimalikuks, et piiriüleste juhtude puhul on meil käitumiskoodeks paigaks, kuid tsiviilkoodeksi osas, tsiviilõiguse osas, siis Euroopa Liidu ettevõtted, üksikisikud tegutsevad muidugi üle terve Euroopa Liidu ja täiesti selge on see, et kodanikel peab olema tsiviilkohtutele eh, lihtne ligipääs saa-, saada. sellest rääkisid täna üsna mitmed saadikud ja ütlesid, et meie kodanikud peaksid olema kogu meie tegutsemise keskmes äh, üksikisikutena kõigepealt. ja sellele ma tahaksingi keskenduda. ma olen nõus äh, paljuski sellega, mida öeldi seoses turvalisusega. ja kui sellest räägiti seoses äh, migratsiooniga. muidugi turvalisuse tagamiseks tuleb organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda eriti siis, kui äh, organiseeritud kuritegevuse viljelejad kasutavad ära inimesi, kes äh, on äh, väga haavatavas olukorras, nad on põgenemas kusagilt, põgenemas kas nälja või sõja eest. ja me peame tõesti pöörama rohkem tähelepanu selliste terrorirühmituste väljajuurimisele. täiesti selge on see, et me peame igal aastal seda programmi öö, äh, täiustama ja arvestama muutunud oludega. ma olen võtnud kõikide sõnavõtud arvesse. ja mõtleme järele sellele, mis te ütlesite. ja nüüd härra Berlinger, suur tänu. lubage mul ütelda lisaks sellele veel, mida ütles Carlo Cosini ma olen väga tänulik kõigile nendele, kes täna sõna said ja ma äh, kutsun üles kõiki muudatusettepanekuid esitama, sest see teeb meie elu lihtsamaks. paljugi sellest, mis öeldi, veenas mind isiklikult küll selle kohta, et äh, selles osas, et kõik tuleb teksti sisse panna. kuigi me ei taha muidugi seda mm, dokumenti veelgi äh, pikendada. kakskümmend kaks oktoober, keskpäev, muudatuse esi-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. aga enne veel, kui lõpetan, kolm punkti. keegi väljendas siin muret, et rahvusriik riikide õigussüsteemid on puutumatud, sellepärast et Euroopa Liit on liikmesriikide kogu aga ometigi peavad ju need äh, süsteemid, äh, õigussüsteemid koos eksisteerima. ettevõtted tegutsevad üle terve Euroopa, inimesed liiguvad siia-sinna. ja minu kogemus äh, Ühendkuningriigi põhjal, kogemuse põhjal on vägagi veendev, veenev, sellepärast et sellel saareriigil, saareriigis on kõik õigussüsteemid erinevad, Rooma õigus Šotimaal ja näiteks Ameerika Ühendriikides, Louisianas on hoopis teistsugune õigussüsteem kui mujal Ameerikas, nii et kui ühes liikmesriigis toimib see, et erinev, et erinevad õigussüsteemid omavahel koos eksisteerivad, on see võimalik Euroopa Liidus. me ei taha kellelegi teha ettekirjutusi, kodanikud on huvitatud protsessis, inimesed, Euroopa kodanikud tahavad, et nende õigused oleks kaitstud ka teises liikmesriigis, kus iganes nad siis ka ei viibiks ja ettevõtted tahavad ka äh, tunda ennast turvaliselt. Nad tahavad, et äh, erimeelsused oleks lahendatavad kas siis äh, vahenduskohtute läbi või tavakohtute läbi, kuid ärgem unustagem seda, et Schengeni tänane reaalsus on see, et inimesed ja ettevõtted liiguvad ringi ja ma arvan, et äh, meie tänane töö teeb meie süsteemid teineteisele lähemale. minule on jäänud mulje, et ähm, tavaõiguse ja tsiviilõiguse vaheline suur erinevus on hakanud vähenema ja on kujunemas äh, mandril välja teatav euroopalik tavaõigus ja meie, need, kes me praktiseerime Rooma õigust, oleks varem öö, äh, olnud täiesti hämmingus, kui mõni kohtunik oleks öö, äh, kasutanud tavaõigust. aga nüüd me näeme seda ikka ja jälle. asjad muutuvad kiiresti me ei räägi enam siin äh, aegadest, kus üks või teine äh, õiguskoodeks äh, kehtis kakssada aastat. ma olen professor õigusteaduste alal ja ma olen tõesti kvalifitseeritud rääkima sellest teisest. nüüd lepinguõigus. loomulikult lepinguõigused on kahekümne seitsmes liikmesriigis erinevad. aga kui me tahame jõuda ühtsele võrdlusraamistikule, si-, kui, kui me tahaksime leida mõnda, mis asendaks kõiki teisi, siis me ei saa ju rääkida siin konkreetselt uuest seadusandlusest, vaid alternatiivist, mida võiks kasutada. sama võiks puudutada näiteks pereõigust või abielulahutust puudutavat, seda kõike on vaja täna arutada kuna kultuurid on erinevad, tavad on erinevad, kombed on erinevad. hindamine ja monitooring. muidugi nende olulisust ei saa mitte jätta rõhutamata. tulemuste hindamine on äh, ülioluline, sest muidu kaob meil kontroll protsessi üle. aga see kõik peab baseeruma Euroopa õiguskultuuril nõukogu ja komisjon peavad investeerima kultuurile. ma pean kultuuri all silmas nii-öelda õiguskultuuri, teadmisi, õppimist, vastastikust tunnustamist ja nii edasi. ning lubage jagada veel ühte, teiega veel üht. in Euroopa e mi sono occupato dell'area comune tahan rääkida veel ka Euroopa õigusvõrgustikust, mille töötas välja õigusnõukogu. meil on olemas erinevad võrgustikud, tulevad kokku erinevad prokurörid, advokaadid ja meil on ka tegelikult koolitusvõrgustik, kohtunike koolitamise võrgustik. meil on väga palju erinevaid norme ja meil on koostööfoorumeid ja kui meil õnnestub nende struktuuridega koostööd teha, nendega ühendusse asutuda, siis on meil võimalik neid institutsionaalseid algatusi toetada. meil on poliitilisi ja institutsionaalseid algatusi peale selle on meil veel ka erinevate õigusosapoolte võrgustikke. ja siin tuleb meil sekkuda ja hoolitseda sellest, et konkreetselt nende eest ka hoolitsetaks. hakkame jõudma oma päevakorra lõppu ühil, ühisistungil. me peame nüüd veel ametlikult väl-, vastu võtma muudatusettepanekute tähtaja, kas kõik on nõus, et see tõesti on kahekümne teine oktoober? väga kena. ja võtame vastu ka kaks suulist küsimust nii nõukogule kui ka komisjonile. küsimus, mis nõukogule esitatakse, on teieni ka jõudnud see rõhutab sellele, kui oluline on see, et see kolmanda sambas õigustik jõudaks, jõuaks üsna pea Euroopa seadusandlusesse. ja küsimus komisjonile puudutab rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahelise koostöö hoogustamist. Need küsimused peaksid teieni ka jõudma. nii et ma teeksin ettepaneku need vastu võtta. härra Tahvel enne seda siiski. härra esimees minuni on jõudnud ainult komisjoni küsimus. nõukogu küsimust mul ei ole. peaks olema ka nõukogu küsimuste koopia teieni loen nad siis ette, ütleb härra esimees. küsimus nõukogule. mida kavatseb nõukogu teha seoses vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes järgmisel viisaastakul, arvestades seda, et Lissaboni leping on jõustumas ja sellega seoses on ühendusel enamus juhtudel õigus menetleda kaasuseid tavapärase kohtumenetluse järgi. teine küsimus, milliseid samme konkreetselt kavatsetakse astuda selleks, et kaasajastada ja kohandada ühenduse õigustikku kujuneva uue institutsionaalse raamistikuga, need on küsimused nõukogule ja komisjoni küsimus on teil ju olemas kõigil vist, seda ma loen ikkagi ette. on teil jah no.? härra esimees kõhkleb, kas loeb või ei loe aga hea nõu kohaselt loeb ette. kui komis-, kas komisjon kavatseb õigustikku viia vastavusse Lissaboni strateegiaga, kas äh, see tähendab ka seda, et tehakse muudatused, mille alusel on Euroopa Parlamendil kaasrääkimis Äh, õigus äh, muudatuste osas, mis on sisulised ja ka vormilised, see oli küsimus komisjonile. et need suulised äh, küsimused saadame megi siis vastavatesse institutsioonidesse ja tänase istungi lõpuks annaksin veel sõna Euroopa Nõukogule, Rootsi eesistujale selle kohta, kuivõrd see Stockholmi programm kannab ju just nimelt Rootsi pealinna nime, nii et härra Nielsen, teil ongi sõna. suur tänu, härra esimees, ma kaua teid kinni ei pea. kuulasin äh, suure huviga seda arutelu ja loodetavasti meil lähitulevikus need kontaktid hoogustuvad, kuid ühte asja tahaksin siiski ära mainida. vastu, vastuseks härra Mendeste Vigole. ta esitas täiesti õige küsimuse mis asi see Stockholmi programm on, keegi pole seda imet näinudki. seda ei ole. ma loodan, et kümnendal detsembril, äh, aga me juba saame rääkida reaalsest asjast. kuid meie koostöös äh, Rootsi kui eesistujariik, liikmesriigid, nõukogu, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja kõik teised, kes on sellesse töösse kaasatud, saavad siis kümnendal detsembril äh, enesekindlalt öelda, et me tahame luua avatud ja turvalisuse, turvalise Euroopa, kes teenib oma kodanikke. see on vähemalt üks nendest kahest lausest, mida te tahtsite mult. suur tänu, härra Nilsson. me tõesti loodame, et koos teiega, et Stockholmi programm tõesti ka kümnendal detsembril ilm, ilma näeb. nüüd meie ühiskomisjon äh, peatab oma tegevuse kuni kaheteistkümnenda okt-, novembrini, suur tänu!